ja teil on midagi öelda, aga mitte protokolli kohta. kui protokolli kohta kellelgi midagi öelda ei ole, siis loeme protokolli kinnitatuks, aitäh. ja nüüd meie esimene päevakorrapunkt on